Dale, dale, dale. Señorías, vamos a empezar la... alustame tänast koosolekut. esimene päevakorrapunkt on päevakorra heakskiitmine. kuna mingisuguseid märkusi ei ole, siis on päevakord kinnitatud. edasi koosoleku protokollide kinnitamine. kuues september, kolmteist september, kakskümmend seitse kuni kakskümmend kaheksa september, kaheksateist oktoober, kolmkümmend november, kolmteist ja seitseteist ja kakskümmend neli kuni kakskümmend viis jaanuar ning esimesed, esimesest ja seitsmendast veebruarist. mingisuguseid märkusi ei ole, seega on protokollid kinnitatud. ja nüüd lähme edasi juhataja teadaannete juurde see, mis järjekorda on päevakorrapunktid pandud, tuleneb eilsest kuulamisest. siia on erakorraliste küsimuste alla nimetatud Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametisse nimetamine ning ülejäänud küsimused on lükatud edasi siis äh, või siin on veel arutatud need küsimused, mis lükati edasi kahekümne kaheksandast veebruarist. edasi räägime järgmisel koosolekul reitinguagentuuridest ja see, mis kiideti heaks viieteistkümnendal detsembril, saadeti kõikidele liikmetele ka laiali. vastavalt äh, kodukorra reegli number kakssada kuusteist vastutav komisjon peab läbi vaatama ettepaneku ning selle parlamendile edasi saatma, nii et siin mingisuguseid menetlusalaseid probleeme ei ole, see kõigile on teada. edasi punkt neli, selles osas annaksin sõna härra Agerholmile, kes on Euroopa statistika haldamise nõuandekogu esimees. tegemist on siin äh, väga aktuaalse teemaga praeguses majanduskriisis, nii et äh, härra Akerholm, teil on sõna, palun. suur tänu. suur aitäh võimaluse eest tutvustada teile meie vahearuannet või vähemasti mina seda nii nimetaksin, see on äh, üks kolmest aruandest, mille me esitame ja anname hinnangu äh, statistikaalase käitumiskoodeksi ellurakendamisele. samamoodi nagu eelmisel aastal äh, räägime ka praegu äh, ressurssidest ning samuti kvaliteedist ja kohustustest. esimese selles raportis üritasime juba tugevdada oma äh, infobaasi ja seda me tegime, saates välja kirjad äh, riiklikele statistikaametitele, oleme pöördunud ka mitmete sidusrühmade poole selleks, et meil oleks ka äh, välist äh, infot selle kohta, milline äh, koodeksi jõustamise olukord on peaks ütlema, et meil ei ole praegune olukord just erilist muljet avaldanud. esiteks, loomulikult veidi edasiminekut on toimunud, aga enne, kui käitumiskoodeksid korralikult ellu rakendatakse, on veel pikk tee käia. ja si-, riiklikud statistikaametid alati ei arva just, et praktika vastaks seadusandlusele. sidusrühmad on olukorra suhtes veelgi kriitilisemad. siiski areng on samuti toimunud umbes viiskümmend protsenti tegevustest, mis identifitseeriti, on juba ka jõustatud, aga veel on mitu aastat tööd meil ees. ja sellest tulenevalt on meie Euroopa Statistika Haldamise Nõukogu tulnud välja mitmete soovitustega. esiteks peaksime jätkama äh, formaalse äh, seadusandluse ellurakendamisega, see protsess on aeglane. võiksime muuta ka seadusandlust sel juhul, kui äh, praktika läheb kokku koodeksi üldise vaimsusega kuid äh, seadusandlus ilmtingimata äh, samas äh, suunas ei liigu. nüüd loomulikult peaks suurendama ka läbipaistvust, see kehtib nii töösuhetes, avalik-õiguslike asutuste ning statistikaametite vahel kui ka teistes valdkondades, võib-olla see on üks põhjusi, miks sidusrühmad suhtuvad olukorda nii kriitiliselt, sest et on äh, selliseid tihedaid suhteid vaja, kuid samal ajal tuleb neid äh, suhteid eristada haldusküsimustest ja äh, selgetest töösuhetest ja tundub, et mitmetel puhkudel seda päriselt ei tehta. läbipaistvust oleks vaja rohkem ka peadirektorite ametisse nimetamise ning äh, ametist lahkumise osas on mitmeid juhtumeid, et peadirektori vahetus on langenud kokku valitsuse vahetamisega. ja see on küsimus, mida peame veel lähemalt uurima. tuleks suurendada ka siseriiklikult riiklike statistikaametite rolli võiks kaaluda ka et äh, loodaks äh, siseriiklikud äh, statistika haldamise kogud, nagu näiteks on tehtud juba Ühendkuningriikides, Ühendkuningriigis ning Prantsusmaal. ei pea olema just eriti läbinägelik, et näha, et statistika osas on probleeme esiteks äh, nõudlus uute statistiliste amet-, statistiliste andmete järele järjest tõuseb, tööhõive valdkond, haridus, keskkond, ähm, vaesusnäitajad ja nii edasi, ühesõnaga nõudlus on tõesti väga suur. teiselt poolt aga teame, et äh, eelarvelised probleemid on üle terve Euroopa järjest teravamad ja ei tohi lubada seda, et see äh, statistika kogumise osas nüüd kujutaks endast piiravat faktorit. kindlasti peab pöörama tähelepanu ka uute algatuste rahastamisele ja peab tegema kõik, mis on konkreetse asutuse võimususes, võimuses, et suurendada tõhusust, seda nii siseriiklikult kuid kasutades ära ka neid võimalusi, mida pakuvad piiriülesed rahvusvahelised tegevused. ühtlasi peaks silmas pidama seda, et et selleks, et tulevikus raha säästa, peab praegu investeerima. ja kui nüüd üritatakse teha sääste investeeringute osas, siis on pikemas plaanis veelgi raskem kasutada ära suuremast tõhususest tulenevaid võimalusi. kvaliteedi osas on kõige vähem ära tehtud ja siin meie küsiksimegi, et kas nüüd ei olda kvaliteedile piisavalt tähelepanu pööratud kvaliteediraportid peaksid olema ühtlustatud ja lihtsustatud. Need peaksid olema kättesaadaval ka avali-, avalikkusele. sest et muidu see tekitab äh, ebakindlust sidusrühmade hulgas kvaliteet ja mulje kvaliteedist kindlasti mõjutavad oluliselt statistiliste andmete usaldusväärsust. oleme hakanud tegema tööd juba oma viimase raporti kallal, jällegi üritame identifitseerida ka konkreetseid probleeme. oleme uurinud lähemalt teatud siseriiklikke probleeme oleme vaadanud läbi ka kogemused, mida oleme saanud oma töös ja kaalunud lähemalt seda, et mida see nõuandekogu saab teha ja peaks tegema. ja seda kindlasti käsitleme oma lõpparuandes, mis on teile kättesaadav juba hiljem suur aitäh, härra esimees, see oli minu sissejuhatav sõnavõtt. Karl. Karl, palun. Thank you, chairman. suur aitäh kuna kõneleja on sama emakeelega, mis mina, siis räägiksingi edasi oma emakeeles ootan, et esimees saab ka kõrvaklapid pähe panna ja siis räägiksin edasi rootsi keeles, kui tõlgid valmis on. suur aitäh! loomulikult äh, teie sõnavõtt tekitab, tekitab ka teatud kahtlusi, aga väga hea, et te siiski on siin selge info olemas ja et poliitikud saavad otsuseid võtta vastu äh, soovitustel põhinevalt. ma tahaksin teada, et miks teie nüüd kuidagi ennast tagasi hoiate, samal ajal kui meie Europarlamendi saadikutena peame ju äh, sammu pidama sellega, mis toimub meil on vaja infot ja selleks, et me saaksime avaldada survet komisjonile, selleks, et konkreetseid meetmeid ka ellu rakendataks. selleks, et äh, statistika valdkonnas edu saavutada, on oluline, et need, kes äh, on vastutavad otsuste tegemise eest äh, liikmesriikides, et neil on kasutada kogu info, võib-olla saaksite teha ülevaate sellest, millised on olnud arutelud nõukogus? mul on ka konkreetsemaid küsimusi. me teeme tööd majandusvalitsemise paketiga ja seda te kindlasti teate. selles kontekstis on siin mängitud mõttega, mis tegelikult on praeguses stabiilsuse ja kasvupaktis ka sees. see on võimalus määrata sanktsioone, määrata trahve neile, kes keelduvad oma vigade parandamisest. nii et see on stabiilsuse kasvupakti makromajanduslik külg ja meie siin Euroopa Parlamendis oleme samuti arutanud seda, kas meil ei võiks olla selline üldine trahv, ehk siis trahv nendele riikidele, kes võltsivad statistilisi andmeid, ehk siis kes saadavad välja valeandmeid, mida siis edasi kasutavad juba teised liikmesriigid, nii et see trahv oleks üks viis äh, see probleem lahendada. kas on selge definitsioon selle kohta, mis on valeandmed või võltsitud statistilised andmed? loomulikult on seadusandluses äh, sellist asja väga raske kirja panna, et luua nüüd see ühtne trahv, mis määratakse siis, kui äh, riik edastab valeandmeid aga põhimõtteliselt on ikkagi vaja siin poliitilise taseme kokkulepet, aga teilt tahaksin küsida, et kas see üldse on võimalik, sest et kas meil üldse on see ühtne definitsioon, mis paneb paika selle, mis on valeandmed, nii et äkki saaksite sellest teha väikse ülevaate, aitäh. okei okay,, aga on ju üks använda möjlighet ennast vaadata svenska. kasutan siis ka võimalust rääkida rootsi keelt, ma ei ole seda sellistel üritustel varem teinud, aga ükskord on ikka esimene kord. nüüd sellest kõige viimasest küsimusest. üsna lihtne on öelda, et millised andmed on valed, aga väga raske on äh, nüüd avastada seda, et kas seda tehti tahtlikult või mitte ja kui rääkida sanktsioonidest, siis tekib riigisisene arutelu selle ümber, et kas äh, seda tehti tahtlikult või mitte. viimastel aastatel oleme näinud, et valeandmete edastamine võib minna riikidele väga kalliks maksma, sest et riik jääb ilma suurest osast oma usaldusväärsusest majanduspoliitika vallas ja seetõttu pööratakse järjest enam tähelepanu äh, andmete edastamisele ja kui nüüd tulevikus keegi veel edastab valeandmeid, siis kindlasti läheb see neile väga kalliks maksma, sest et nad peavad hakkama äh, laenamisel lihtsalt maksma rohkem kas tegemist on hea karistusega võiks ju näiteks määrata halduskaristusi, ükskõik kas on valeandmeid edastati tahtlikult või mitte. see on täiesti eraldi küsimus. nüüd ka teiselt poolt turg. turg ütleb, et neid juhiti meelega valele teele ja siis nad reageerivad rääkisite ka Euroopa Parlamendist ja parlamendisaadikutest ning sellest, mida teie teha saaksite. kui me vaatame tervet süsteemi, siis ühelt poolt näeme, et siin on rida probleeme statistiliste andmete usaldusväärsusega, mis tulevad riiklikest statistikaametitest. ja teiselt poolt andmete edasise töötlemise protsessi usaldusväärsus. seda teeb Eurostat või komisjon. kui alusmaterjal on kehv, siis ei saa Eurostat mitte midagi teha selleks, et seda kuidagi paremaks muuta. nii et selleks tuleb eelkõige tagada see, et riiklikest statistikaametitest tulenevad andmed oleks võimalikult usaldusväärsed loomulikult alati on võimalik siin-seal midagi parandada. meie arvates peaksime aga esialgu keskenduma sellele, mis toimub liikmesriikides. ja viimase kahe aasta jooksul olemegi väga intensiivselt seda tööd teinud. nimelt oleme käsitlenud seda, et kas siseriiklikult on nüüd hakatud ellu rakendama seda mida meie oleme otsustanud. ja me oleme täheldanud, et äh, siseriiklikult äh, on astutud samme õiges suunas, aga praktiline ellurakendamine käib ikka liiga aeglaselt ja parlament saab just selles osas avaldada survet parlament saab avaldada poliitilist survet sest et kokkuvõttes selles seisnebki kogu küsimus. me enam-vähem teame, mida peab tegema, see on kokkulepetes kirjas, nüüd me räägime vaid nende kokkulepete korrektsest ellurakendamisest väga palju pööratakse tähelepanu äh, tulevastele statistikaalastele kokkulepetele, see on meie arvates väga positiivne ja jällegi on tegemist valdkonnaga, kus Euroopa Parlament saab suunata asju kõige paremas suunas. nii et ka selles osas on, võiks teie panus olla väga positiivne me teame ju, mis juhtus umbes aasta tagasi ja endiselt eh, veel arutame seda, et eh, milline on statistika eh, maksumus kokkuvõttes näiteks Kreekas või mujal, me näeme, et rahaliselt võib see tõesti väga kalliks maksma minna. simplemente, señor presidente, quisiera, probar, eh, quisiera aprovechar eh, para tahaksin omalt poolt eh, samuti tuua välja neli märkust ja vaadata, kas te kuidagi sellele reageerite. loomulikult Kreeka juhtum paljastas eh, terve selle sanktsioonide süsteemi ja nimelt, et kõik see peab põhinema ju usaldusväärsetel statistilistel andmetel. ja majandusvalitsemise paketis on sees sanktsiooni võimalus, neid sanktsioone saab määrata riikidele, kes esitavad mitteusaldusväärseid äh, statistilisi andmeid, see sanktsioon võib olla kas trahv või midagi muud. või loomulikult see võib tulla siseriiklike statistikaametite äh, ebakorrektsest töötamisest, see on üks teema, aga edasi täiesti teine teema on juba poliitiline tahtlikkus. aga riik riiklikelt äh, statistikaametitelt ning valitsustelt ei saa Euroopa Parlament äh, midagi konkreetset nõuda ja on paremaid variante kui trahvide määramine. nii et kas teie olete sellega nõus või on see teie arvates äh, täiesti vale? Well, first of all I must tell you that ESCOM has not been discussing this esiteks ütlen juba ära, et meie all nõuandekogu sellega tegelenud ei ole ja seetõttu räägin siin oma isiklikust arvamusest, aga kordaksin natukene üle seda, mida ma juba ütlesin. tundes viisi, kuidas üht või teist ellu rakendatakse Euroopa Liidul, liidus, isegi kui Euroopa Liit ise üritab öö, äh, näidata, et need protsessid on näi-, tehniliselt väga automaatsed, siis tegelikult äh, ra-, ellurakendamine on ikkagi poliitiline küsimus. ja seega ma kujutan väga hästi ette olukorda, mis hiljem siis kujuneks selliseks, et on edastatud valeandmeid ja et siis tullakse välja terve rea äh, tehniliste vabandustega mida üritatakse kasutada selleks, et õigustada neid vigu ja öö, selleks, et mingisuguseid trahve ei määrata. nii et loomulikult arutelud võivad tunduda lihtsad, aga tegelikult praktikas on ellu rakendada asju keerulisem. Okay, I will give the floor to Cal again and... nüüd on sõna kolleeg Kallaganil ja võib-olla komisjon tahab midagi rääkida ka oma ettepaneku kohta statistika äh, teema osas, mis on seotud majandusvalitsemispaketiga. jah, aitäh, härra esimees, ma sain aru, et äh, kergem on rääkida küsimustest inglise keeles, sellepärast et äh, inglise keeles on kõik see sõnavara juba olemas. esiteks trahvid andmete võltsimise eest tegemist on pigem selgituse ja mitte küsimusega. me räägime siin ka poliitilisest signaalist selles osas, et tulevikus selliste asjadega me nõustuda ei kavatse loomulikult võltsimise puhul tuleb ka tõestada seda, et tegelikult ka andmeid võltsiti ja oluline on ka see, et riik seda tunnistaks. kui riik seda tunnistab, siis ei ole muidugi enam mingisugust kahtlust. kui te vaatate majandusvalitsemise paketi makromajanduslikku külge, ma ei tea küll, kui hästi te seda tunnete, aga igal juhul seal on ette nähtud, et komisjon äh, teostab tulevikus järelevalvet äh, jooksevkonto Äh, üle, äh, samuti kinnisvaraturgude üle või ükskõik millises teises valdkonnas, mis võib tekitada suure äh, tasakaalust väljumise turgudel või majanduses. selleks, et komisjon saaks teha õige otsuse, ja peab ta töötama välja väga põhjaliku uuringu ja kõik see jällegi tugineb ju arvudel või statistilistel andmetel. kas meil praegu kõikides liikmesriikides on kasutada sellised kvaliteetsed statistilised andmed? Euroopa poolaasta ju samuti räägib sellest, et oleks kvaliteetsed andmed kasutada üle terve Euroopa Liidu sest et äh, loomulikult need andmed on väga olulised selleks, et võtta vastu otsuseid majandusvalitsemise paketi raames. kas soovite seda kommenteerida? jah, teen lühidalt. üldiselt võttes on selle taseme statistilised andmed piisavalt head, et anda õige hinnang sest et me räägime siin sellisest laiemast makromajanduslikust pildist ja tegelikult äh, sel juhul ei ole oluline, et kas see jooksev konto bilanss on nüüd äh, viis koma viis või, või midagi rohkem. nii et äh, info on piisavalt hea, et anda korralik hinnang, aga tegelik küsimus seisneb just nimelt selle hinnangu andmises seda tööd on väga raske teha. sest et küsimus seisneb siin ju selles, et tuleb häirekella lüüa siis, kui tegelikult olukord tundub kõige parem. kui makromajanduslikku olukorda tundub olevat väga hea, siis sellises olukorras on väga raske enda ennast ja ka teisi, et on tekkimas mingisugune probleem ning hetk Brüsselis äh, toimus äh, seminar ja räägiti Iirimaast ja sellest, et mida siis äh, Iirimaa nüüd tegi, et ta suutis oma majandusega nii hästi hakkama saada. aga sel hetkel tegelikult oleks pidanud see häirekell helisema hakkama ja oleks kõik pidanud mõistma, et, et on tekkinud selline makromajanduslik tasakaalustamatus. väga raske on aga näha seda hetke, kui see tekib. suur aitäh, kas komisjon soovib kommenteerida? aitäh, ma tahaksin esmalt tänada teid selle eest, et meil on võimalik siin sõna võtta, me hindame väga kõrgelt seda aruannet ja me nõustume laialt aruandes ära toodud järeldustega, aga lisaks sellele tahtsin veel lisada tänahommikusse arutelus seda, et komisjon on ette valmistamas dokumenti, kus käsitletakse erinevaid teemasid, mida täna siin hommikul on arutatud, muuhulgas ka seda, kuidas äh, paremini keskenduda sellele, et saavutada äh, kvaliteetsete andmete kogumist äh, poli-, poliitiliselt tundlikes valdkondades, see tähendab seda, et me tahame äh, käitumisjuhendid paremini juurutada liikmesriikides, tegemist on siin ühe võtmeküsimusega ning samuti me vaatame seda, kuidas korraldada tööd nii, et me saaksime paremini kontrollida mm, allikalt tulevaid andmeid parlamendi abiga on meil nüüd suuremad äh, pädevused selliste uurimiste läbiviimiseks ning nüüd me vaatame, kuidas praktikas seda kõike teha ja kuidas saavutada paremat äh, kontrolli äh, nende andmete üle, mis valitsus meile edastab. aitäh! härra Schmidis ka mina tahaksin rootsi keelt rääkida, mis on minu emakeel, täna on tõesti suurepärane võimalus seda teha. ma kahjuks jäin natuke hiljaks ja kõike ei kuulnud ja sellest on väga kahju, aga kui ma õigesti aru sain, siis oli juttu andmete kvaliteedist ja tihtilugu on siin puudujääke teatud riikides olgugi, et neis riikides on äh, väga pikad traditsioonid äh, andmete kogumise osas, näiteks minu koduriigis on raskusi ja me ei tea, kuidas hinnata teatud näitajaid. kui näiteks üritatakse hinnata statistiliste andmete kvaliteeti, siis me näeme, et isegi neis riikides, kus on kõige paremad äh, tavad selles valdkonnas, on ikkagi puudujääke. Hil-, viimasel ajal on parlamendis äh, seda väga palju arutatud ja tehti ka ettepanek selle kohta, et äh, loodaks statistikaamet me teame, et teatud riikides puudujääke on, kas teie usute ka, et meil oleks vaja teatud Statistikaametit või nõukogu, mingit üksust, mis kontrolliks Euroopa tasandil statistikat? ja kas te usute, et äh, see nõukogu võiks siis tegeleda ka kõikide erinevate asutustega, kes statistikat, statistikat kasutavad? palun, sõna on teil vastuseks. jah, need kaks küsimust tõesti on väga olulist. esmalt üldisem küsimus, mis puudutab äh, statistika kvaliteeti nõudeid. praegu meil ei ole võimalik hinnata iga juhtumi puhul eraldi seda, kuidas või äh, seda, kuivõrd kõrge on äh, kvaliteet võrreldes nüüd püstitatud nõuetega, aga äh, samas jällegi võib ka hinnata seda, mil määral kohaldatakse kvaliteedi eeskirju liikmesriikides, tagamaks parema kvaliteediga statistika. nagu ma oma sissejuhatavas sõnavõtus ütlesin, selles sektoris on meil püstitatud miinimumeesmärgid ja komisjon on üritanud kehtestada teatud miinimumkvaliteedinõuded. Neist miinimumnõuetest tuleb kinni pidada, lisaks sellele aga on ka tehnilisi probleeme, nii et vahel ei ole võimalik äh, seda kvaliteeti saavutada, mida kasutajad sooviksid ja meil pole olnud võimalik äh, siiani iga juhtumi puhul eraldi vaadata, millised on olnud põhjused selleks. me loodame, et lisapädevused, mis Eurostat on saanud, võimaldavad välja selgitada, millised ohud kaasnevad eeskirjadest mitte kinnipidamise puhul meie sooviks on äh, viia läbi statistika läbivaatamine. ma usun, et me oleme liikumas õiges suunas ja ükskord, kui me oleme sellega toime tulnud, siis seeläbi on meil võimalik ka parandada statistika kvaliteeti ning seeläbi on võimalik ka tahtlikku pettu, tahtlikku pettust äh, vähendada ja vähendada äh, valeandmete esitamist. kas on veel küsimusi? kui äh, keegi selle vastu ei ole, siis peatame koosoleku kuni kella poole üheteistkümne, tundub, et suurem enamus on selle poolt.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 Right, um, uh, welcome. tere tulemast kõigile. ja ma tean, et uh, meil on väga tihe nädal, neli päeva toimuvad uh, komisjoni koosolekud ja inimesed on kõike laiali. aga nüüd uh, toimub meil kuulamine, kus osaleb Peter Praet, tegemist on Euroopa Keskpanga juhatuse liikme nimetamisega ja nagu te teate, ECOFIN-i nõukogu otsustas viieteistkümnendal veebruaril soovitada siis Peter Praeti Euroopa Keskpanga juhatuse liikmeks alates esimesest juunist sellel aastal ja ametisoleku aeg kestab kaheksa aastat, vastavalt artiklile kaks tuhat kaheksakümmend kolm punkt kaks äh, Euroopa Liidu toimimislepingust Euroopa Liidu Nõukogu nimetab Euroopa Keskpanga juhatuse liikmed ja Nema- ja nende arvamus märtsis oli äh, positiivne ja nüüd täiskogul otsustatakse soovituse üle. hääletus toimub kahekümne neljandal märtsil. nüüd toimub kuulamine ning äh, soovitused täiskogule äh, koostatakse siis majandus- ja rahanduskomisjonis kõigepealt on äh, sõna Peter Praetile veerand tunniks äh, sissejuhatavaks sõnavõtuks. Äh, võib-olla kogu aega ära ei kulu. Te kõik olete saanud ka tema CV kätte, nii et küsimusi saab ka pärast esitada. palun, sõna on teil. jah äh,, aitäh ja tere hommikust ja paar sõna enne siis arutelu juurde minemist. esmalt minu jaoks on tegemist suure auga siin täna viibida äh, ja ma olen täiel määral teadlik sellest, kuivõrd suur vastutus kaasneb mulle pakutud ametikohaga. kui me vaatame ajas tagasi Eurotsooni toimimise osas, siis võib ütelda, et Eurotsoon on toiminud päris rahuldavalt, võttes arvesse esmast eesmärki, milleks oli hinnastabiilsus. kui me vaatame, kui palju erinevaid äh, asju on mõjutanud Eurotsooni, eh, siis eh, on päris silmapaistev, kuidas me oleme toime tulnud. tegemist on olnud ka väga eh, väärtusliku vahendiga finantskriisiga toimetulekul. sellest hoolimata aga finantskriis tõi välja ka selle, millised väljakutsed meie ees seisavad ja millega tuleb kiireloomuliselt toime tulla. osad neist ei puuduta ainult Eurotsooni finantsstabiilsuse, see on mureallikaks kõikidele keskpankadele maailmas, aga teised jällegi puudutavad meid, nimelt tugevdada majandusvalitsemist Eurotsoonis. osad väljakutsed on tehnilist laadi, osad jällegi poliitilised ja ma usun, et Euroopa Parlament muidugi mängib just siin võtmerolli tahaksin tuua välja kolm äh, probleemi, mis on omavahel seotud, finantsstabiilsus teiseks, äh, Eurotsooni äh, majandusvalitsemine ning kolmandaks väljumine neist erakordsetest rahanduspoliitika meetmetest, mis võeti kriisiga toimetulekuks. esmalt esimene väljakutse siis on keskse tähtsusega, tegemist on siin finantsstabiilsuse ja rahanduspoliitika vaheliste suhetega. ma arvan, me peame edasi arendama ja paremini ära kasutama Äh, Euroopa Keskpanga äh, äh, raamistiku teise samba. tegemist on väga tehniliste küsimustega, kui me sellest nii räägime, aga praktikas on see ikkagi väga poliitiline, me peame kreeditsüklit paremini jälgima ja vaatama, kuidas see areneb meie majandustes ma usun, et siin on oluline, et me peame paremini mõistma finantssektori rolli ning rahanduspoliitika toimimist, samuti tuleb välja arendada makromajanduslikke vahendeid ja me peame mõistma, kuidas on need seotud rahanduspoliitikaga ja me peame selgelt välja tooma ka erinevate ametite vastutusala, kes siia on kaasatud. teiseks väljakutseks, millega me peame toime tulema, on Eurotsooni valitsemine. kriis on selgelt välja toonud, et Ehm, Euroopa Majandusühenduse äh, poliitiline valitsemine ei ole piisav, rahanduspoliitika äh, on viimastel aastal liiga suurt koormust kandnud keskpankurina ja mitte ainult äh, kui Euroopa kodanikuna, vaid keskpankurina ma tahaksin siin tervitada neid algatusi ja jõupingutusi, mis Euroopa Parlament ja siinne komisjon just on viimasel ajal teinud selleks, et majanduse ühenduses just majanduse äh, osa äh, majandus- ja rahandusühenduses just äh, majanduse osa tugevdada. majandusvalitsemist on vaja, fiskaalkonsultatsioon, äh, tasakaalustamatus ja muu, kõik see on näidanud, et Euroopa ma-, majandus- ja rahandusühendus ei ole saanud piisavalt tõhusalt toimida tavalistes tingimustes pole see probleeme tekitanud, aga kriisiolukorras äh, me nägime, millised äh, olid äh, tagajärjed Eurotsoonile. ma olen täiel määral veendunud, et meil on vaja tõsist edasiminekut. valitsemise tugevdamist on vaja, mm, sest et me, seda ka rahanduspoliitika elluviimisel. see oleks suureks eeliseks eh, ka Euroopa kodanikele. ma usun, et eh, see on muidugi Euroopa Parlamendi ja ka kõikide poliitiliste otsuste tegijate ja ka keskpankade huvides parem valitsemine tähendab ka seda, et Euroopa Keskpanga ja teiste eh, ametite, mitte ainult järelevalveametite, vaid ka finantsministeeriumite, parlamentide suhted siin saavad olema võtmetähtsusega teemaks ja kõik sellised muutused tähendavad seda, et äh, eelkõige, et äh, Euroopa Keskpank peab jääma sõltumatuks äh, oma mandaadiga. see on kindlasti üheks suureks väljakutseks, et kõigil peab olema täpne ära määratletud mandaat. me peame arvestama uue valitsemissüsteemiga, mis tähendab seda, et muidugi erinevate ametite vahel jäävad alased väga pingelised arutelud, samas aga tuleb silmas pidada ka seda, millised on erinevate ametite peamised eesmärgid. kolmas väljakutse, mida ma tahaksin samuti mainida, on rahanduspoliitika normaliseerimine, nagu me teame, euroala on välja tulemas tõsisest majandus- ja finantskriisist, aga eh, ühel hetkel EKP peab tagasi pöörduma tavaliste intressimäärade juurde ja ebatavalised meetmed tuleb vähehaaval ära kaotada, nii et liigselt ei mõjutataks majandus toimimist. õige ajastus on muidugi mõista ametite jaoks suureks väljakutseks, eriti võttes arvesse praegust keskkonda, mida endiselt iseloomustab ebakindlus ja haavatavus. ma olen veendunud selles, et kõik need väljakutsed millega Euroopa Keskpank silmitsi seisab. on tegelikult suureks võimaluseks, kui me suudame eh, professionaalseid otsuseid vastu võtta. samuti on eh, meil eh, eurosüsteemis väga suur ekspertiis ja sellepärast, et me teame, meil on ka tehnilisi väljakutseid väga palju ja siin on see väga oluline. ma loodan isiklikult ka kaasa aidata nende probleemide lahendamisele. minu äh, Eh, karjäär on eh, eelkõige keskendunud eh, rahanduslikele finantsmeetmetele, pangandusele ja kodanike teenimisele. töötasin IMF-is, olin ma majandusprofessor Brüsseli Vabas Ülikoolis, kus peaasjalikult õpetasin rahandus- ja pangandusküsimusi ja ärieetikat seejärel liikusin edasi erasektorisse, töötasin suurimates Belgia pankades, ma usun, et see on mulle andnud väga hea ülevaate eh, panganduse erinevatest aspektidest eh, ning ka erinevatest panganduskultuuridest eh, investeerimis- ja hoiupankade vahel olin samuti tööl Belgia finantsministeeriumis ja kahe tuhande teisel aastal töötasin Belgia riigipangas täitevdirektorina ning olin vastutav ka infrastruktuuride ja maksusüsteemidest. samuti olin äh, Belgia järelevalveasutuse juhatuses ja nüüd töötan Eh, samuti Keskpangas eh, Twin Peaksi eh, mudeli raames. tegemist on päris keeruka ülesandega, sellepärast et meie eesmärgiks on järelevalve parandamine, mitte ainult institutsionaalsed aspektide muutmine, vaid me peame vaatlema seda eelkõige, kuidas on läbi järelevalve võimalik parandada institutsioonide paremat toimimist. viimase kümne aasta jooksul on olnud erinevate kõrgetasemeliste Euroopa Komisjonide liige, olen olnud kaasatud ana-, olen kaasatud äh, reguleerivate eeskirjade vastuvõtmisesse ja mul on äh, sügavad tehnilised teadmised erinevate äh, poliitiliste valdkondade, keskpankade ja finantsreguleerimise vallas, aga võib-olla veelgi olulisem minu enda jaoks on see, et ma mõistan väga hästi, kuidas toimuvad erinevad asutused, Finantsministeerium, keskpangad, akadeemiad, järelevalveasutused ja nüüd vastan hea meelega teie küsimustele ma vabandan äh, tõlkide ees, vastates üritan rääkida aeglasemalt. jah, osad äh, tõlgid olid äh, natukene alarmeeritud. nüüd meil tuleb küsimuste ja vastuste voor viie minuti kaupa. kõigepealt Jean-Paul. jah, suur aitäh, teen hästi lühidalt kuulasin äh, kõiki neid tehnilisi selgitusi, aga nüüd tahaksin ühe küsimuse esitada härra Brätile. Äh, miks te olete kandideerinud sellesse ametisse? suur aitäh, jah, see küsimus on tõesti äärmiselt keerukas, sest et äh, see on seotud ka sellega, milline, milline ma ise olen, tegemist on väga isikliku küsimusega kui Ecofin ja Finantsministeeriumid pakkusid mulle ükshäälselt seda ametit, siis väga paljud sõbrad saatsid mulle äh, e-kirju ja ütlesid, et seda tuleb tähistada. mina vastasin neile kahte. esmalt menetlus pole lõpule jõudnud ja tõend sellest on kas või tänane kuulamine ja teiseks need tunded, äh, mida ma tundsin, tegelikult äh, ei kajastanud üldse seda, et ma kuidagi rõõmustasin selle üle erakordselt, vaid see tähendas eelkõige minu jaoks seda, et äh, minu õlule langeb nüüd väga suur vastutus ja ma saan Euroopa ideaali realiseerida läbi selle. Äh, nii et äh, eelkõige tähendab see minu jaoks väga suurt vastutust ja ma pean ütlema, et ma suhtusin päris külmalt sellesse sündmusesse. ja ma arvan, et just vastutus on see, mida ma eelkõige tunnen ma olen juba üle kümne aasta Euroopa Keskpanga äh, heaks ka töötanud ja minu jaoks on äh, tegemist siin äh, karjääri jätkuga, tegemist on üpris loogilise sammuga. aga väljakutsed on jah tõsised, nii et tõesti ma tunnen, et siin on tegemist tohutu vastutusega. suur aitäh selle küsimuse eest, millele oli tõesti keerukas vastata. And... suur tänu ja järgmisena Uudo tänan, Sharon. eelmisest nädalast saadik meil on uus olukord, euroala riigid leppisid kokku alalises stabiliseerimismehhanismis, mis peaks tugevdama eurot ja tõrjuma kriise. Te ise ka oma sissejuhatuses rääkisite sellest, et äh, oli liiga palju väljakutseid rahanduspoliitika ja keskpanga ees, kuna poliitikud äh, olid nad üksi jätnud ja nüüd meil on uus äh, stabiliseerimismehhanism, mis eeldab äh, tugevat tegutsemist primaarturul, eelkõige seoses krediitidega. kuidas te näete tööjaotust Keskpanga ja selle uue mehhanismi vahel, kus äh, keskpank ja EFSM äh, kattuvad? vastan inglise keeles. arutelud ei ole veel lõpule jõudnud, nii et äh, vastan vastavalt sellele, mida ma tean ja mida ma arvan. nagu te ütlesite, siis äh, rahanduspoliitika on olnud ülekoormatud ja on oluline välja arendada uus mehhanism, mis äh, laseks keskpankadel keskenduda põhiülesandele, milleks on hinnastabiilsus. seetõttu EKP president äh, ongi olnud arvamusel, et Euroopa finantsstabiilsusmehhanism peaks olema niivõrd äh, laialdane kui võimalik. EFSM peaks olema piisavalt äh, paindlik. oluline on äh, sekkuda spetsiifilistel riiklikel väärtpaberiturgudel. seda on võimaldanud äh, praegu teatav ajutine mehhanism ja me peame sellest loobuma. seetõttu toimuvadki nüüd läbirääkimised rahandusministeeriumite ja keskpanga vahel ja need arutelud tuleb lõpule viia. välja on saadetud äh, sõnum et äh, EFSM peaks omama laialdasi vahendeid toimimiseks, kui see nii ei ole, siis nagu te ise ütlesite, siis äh, EKP on ülekoormatud. teine küsimus. kui nüüd äh, vaadata asju detailsemalt, siis on raske leida lahendust äh, näiteks äh, selleks, et saavutada tasakaal hinna stabiilsuse ja paindlikkuse vahel. tegemist ei ole muidugi ainult tehnilise küsimusega, vaid ka poliitilise küsimusega. on keeruline leida õigeid stiimuleid ja samuti äh, tasakaalu solidaarsuse ja stiimulite vahel, aga siin on ka teil oluline roll mängida. siinkohal tahaksin veel üle korrata, et äh, kui vaadata poliitilisi arutelusid, siis nagu ma sissejuhatuses ütlesin, tuleb olla kindel, et Euroopa kodanikud tunnevad ennast piisavalt äh, kaasatuna, nad ei soovi ülevalt alla peale surutud reegleid tuleb vältida seda, et äh, kodanikud äh, tunnevad ennast äh, kõrvalejäetuna ja parlament mängib siinkohal ka selle ebakõla kõrvaldamisel olulist rolli. keskpanga põhiline eesmärk on hinnastabiilsus, tal on selleks vastavad vahendid ja tänu finantskriisile oleme me nüüd pidanud rakendama ebatavalist rahanduspoliitikat tänan. ja nüüd äh, Alde poolt küsimus, Silvi, palun äh,. jah, tere hommikust, ma olen siin saalis. tahtsin küsida teilt järgmist, te rõhutasite oma sõnavõtus äh, seda, et kodanikud äh, peavad samastama ennast Keskpanga poolt ettevõetavaga, samas te rõhutasite ka seda, et Keskpank peab olema mm, sõltumatu ja tuleb kinni pidada inflatsiooni äh, eesmärkidest. Äh, majandusvalitsemise äh, äh, paketi osas tahaksin küsida, kuidas tagada seda, et ei teki taolist lõhet inflatsiooni tajumise, inflatsiooni enda vahel. ma arvan, et see on väga oluline, Euroopal on õnnestunud siin saavutada midagi erakordset tänu distsipliinile, mis meil inflatsiooni vallas on, aga koha peal nüüd, kas te arvate, et on võimalik näitajaid parandada, tegemist ei ole ainult tehnilist laadi küsimusega, aga siin on ka tehnilised elemendid mängus. Euh, kui te pöördute avalikkuse poole ja küsite neilt, mida nad inflatsiooni arengutest arvavad, siis äh, enamasti on vastused päris rahustavad. selline vastuolu tekib, kui te ise kodanike poole pöördute, ükskõik kus Euroopas, siis äh, reageeringud on jällegi hoopis teistsugused, kui äh, küsitlused näitavad. kui küsida näiteks, äh, kuidas te suhtute hinnatõusu, siis küsitlused, meie baromeeter ei näita väga murettekitavaid aspekte aga samas, kui inimeste käest otse küsida, siis on olukord teine ja ma olen tihti mõtelnud selle peale, kuidas need kaks omavahel kokku viia. kardan, et kodanike seas tihtilugu on väike segadus selles osas, mis puudutab ostujõudu ja mis tähendab seda, et äh, mida ma saan oma palga eest osta, kui palju kaupu ja teenuseid ma saan selle eest endale osta. ja ma kardan, et siin on tekkinud äh, segadus hindade üldise taseme vahel, kus baromeetrid näitavad, et olukord on päris rahuldav ning teisalt jällegi äh, on äh, küsimus reaalses ostujõus. viimaste aastate jooksul, äh, viimase kümne aasta jooksul isegi rohkem, on ebavõrdsused suurenenud. sissetulekute ebavõrdsus on suurenenud samuti ning suurele osale elanikkonnast jätab see mulje, et ostujõud ei tõuse, olgugi et hinnad, hindade tase eriti ei tõuse nii et äh, siin ongi see lõhe hindade üldise tõusu vahel ning äh, sissetulekute vahel. Euroopa Keskpangas me oleme üritanud vaadata, kas on suuri vahendeid ka hinnaindeksite äh, muutuse osas vastavalt siis tarbijate ostukorvile ning hinnaindeksi osas me oleme näinud suhteliselt vähe erinevusi aga ma arvan, et see, siin tõesti tasuks äh, regulaarselt seda asja jälgida. Äh, kõige vaesemates elanikkonna kihtides näiteks osad tooted, nagu näiteks äh, toiduained, omavad suuremat rolli proportsionaalselt ostukorvis kui teised tooted samuti võib äh, ju mõista, et äh, suures osas elanikkonnas äh, on tekkinud tunne, et hindade tõus on olnud suurem kui jälle teistes elanikkonna kihtides. ma arvan, et selle küsimusega tasuks rohkem tegeleda ja rohkem selle kohta ka informatsiooni avaldada. E tänan ja nüüd ECR fraktsiooni nimel, palun. tänan oma fraktsiooni nimel tahaksin tervitada teid äh, meie hulgas ja täname teid äh, ka mineviku suhtumisest Euroopa Parlamenti, mõistes mitmeid olulisi teemasid. Teie eelkäija käis siin komisjonis äh, hiljuti, et rääkida keskpanga likviidsuse teemadel ja siin tõusetuvad mitmed vastutusega seotud küsimused, ehk siis äh, milline saab äh, olema EKP roll seoses äh, uue Euroopa väärtpaberituru asutusega. samuti tuleb paika panna, millist rolli mängib EKP tagavaks piisavat likviidsust CCP-le ja kuidas kujuneb selle institutsiooni roll? nagu te teate, siis äh, ma olen kaasatud aruteludesse äh, CBSS äh, kaudu, mis on Baseli äh, maksete ja arvelduste süsteemide komitee ja läbirääkimised ei ole veel lõpule jõudnud. Te nägite minu äh, CV-d ja ma vastutan äh, teatava infrastruktuuri eest maksete arvelduste osas ja loomulikult Euroopa Keskpank on huvitatud sellest, et finantstaristu toimiks. me soovime olla kaasatud standardite väljatöötamisse, see puudutab makseid äh, arveldusi ja ka kliiringut ja samuti äh, turusisest äh, infovahetust, me oleme kaasatud rahvusvahelistesse ähm, komiteedesse, nagu näiteks CBSS. oma lühikeses äh, sissejuhatuses ma ütlesin, et ma tean erinevaid panganduskultuure ja kui nüüd vaadata, kuidas keskpankurid äh, kontrollivad äh, infrastruktuure, siis see on hoopis äh, teine perspektiiv kui äh, turuosaliste direktiiv. keskpanganduskultuur sarnaneb tegelikult militaarkultuurile. sa ju tahad, et süsteem toimiks tõesti kogu aeg, kakskümmend neli tundi ja seetõttu meil on palju äri jätkusuutlikkusplaane, äh, mis on välja arendatud aastate jooksul ja ka maksete osas on meil sarnased süsteemid, me ju tagame seda, et maksete süsteem äh, toimiks äh, ladusalt ja selles osas on järelevalve taristu üle väga oluline, eriti seoses selle problemaatikaga, mida te mainisite. ja nüüd likviidsuse pakkumine Te teate arutelusid, mis on aset leidnud. osad äh, leiavad, et äh, CCP-del on vaja likviidsust, ähm, teataval määral saavad kõik sellest aru, aga millisel määral peaks äh, tegema eelnevalt selgeks likviidsuse saamise tingimused, siin on ka stiimulite küsimusega tegemist. CCP-d peavad likviidsuse osas olema väga äh, vastupanuvõimelised ja ei saa öelda, et kui likviidsust jääb puudu, siis keskpank seda muudkui pakub. Need institutsioonid, CCP-d ei ole nagu klassikalised pangad, nii et paljud minu kolleegid ja mina oleme arvamusel, et me peame olema äh, väga ettevaatlikud ja mitme muutma CCP-sid äh, pankadeks. me peame vaatama detaile ja osad mu kolleegid arvavad, et äh, peaks olema teatav limiteeritud äh, panganduseesmärgi staatus. me peame olema kindlad, et likviidsuse pakkumist on äh, keerulises olukorras võimalik äh, pakkuda ja meil on operatiivsed vahendeid selleks olemas, aga me ei soovi kohelda äh, CCP-d pangana, aga arutelud sel teemal on veel käimas. kõik on kindlasti nõus sellega, et äh, stressiolukorras peavad CCP-d saama likviidsust, aga küsimus on selles, et kas meil on tegemist rutiiniga, millised on ex-ante sätted ja siis tekib loomulikult valuuta küsimus ja tõusetuvad äh, delikaatsed küsimused seoses äh, CCP-de blokeerimisega. osad kolleegid on arvamusel, et kui äh, CCP tegeleb eurodega, siis ta peab olema, ta asukoht peab olema riigis, kus keskpank saab toota eurosid likviidsuseks. teised on jällegi arvamusel, et see küsimus on võimalik lahendada ka erinevate keskpankade vaheliste kokkulepetega. näiteks kui äh, pank äh, CCP asub äh, Londonis, siis on sinna võimalik stressirohkel ajal ähm, saata eurosid, nii et ma ei saa teile anda päris lõplikku vastust, sest arutelud alles käivad, nagu te ka ise ütlesite. ja kolmas küsimus oli teil esma- ja keskpankade vaheliste suhete kohta. ma usun, et äh, siin peaksid äh, suhted olema tõesti väga tugevad, siin on tegemist olulise rahvusvahelise tasandiga. kaks äh, ametit peavad olema kaasatud, need peavad omavahel tegema koostööd. siin ei ole tegemist mitte lihtsalt konsultatsiooniga, vaid tõelise koostööga. ma tean, et parlamendis räägiti sellest, et kas kolledžidest piisab või peaks esmal rohkem rolli olema, aga ärge unustage ära, et kui miski läheb viltu CCP-s, siis äh, riiklik äh, asutus omab põhivastutust kriisi lahendamisel. siin on tegemist tõesti keeruliste küsimustega, ma ei saa kahe minuti jooksul nendele kõigile vastata, aga samal ajal me kõik äh, tunnistame, et esmal peab peaks äh, olema palju pädevusi koos äh, EKP-ga. aga samas äh, ka riiklikud asutused on kaasatud, sest tihtipeale kriisiolukorras neil on esmane vastutus. näiteks riiklikud keskpangad peavad pakkuma likviidsust CCP-dele sellises olukorras. minu mure siinkohal seisneb selles, et me oleme pannud paika siin oma tähtajad. seoses äh, üleminekuga kliiringule, see tähtaeg oli kaks tuhat kaks, vabandust, kaks tuhat kaksteist ja see tähtaeg on tõesti väga suur väljakutse erinevatel põhjustel. ma arvan, et see on teostatav äh, praegusest seisukohast vaadatuna, aga kui nüüd vaadata, mida veel CCPD õlule pannakse ähm,, CCP äh, liikmete ähm, kvalifikatsioonid, kaasatus ja nii edasi, me soovime, et äh, parlament ka muudaks praegust olukorda ja annaks õigusi kesksetele vastaspooltele ja see on äh, väga suur väljakutse. suur tänu, jah, oli pikk vastus nüüd, mida ma lubasin, kuna küsimused olid keerulised. kas keegi rohelistest soovib küsimust esitada? ei, kuue, ei. nii et äh, Godfrey Bloom, palun. tänan, äh, esinaine, härra Pratt. alguses meil oli Maastrichti leping meil olid valuutakriteeriumid nendele, kes liitusid või äh, võisid liituda sel ajahetkel ja minutite jooksul see põhimõtteliselt ähm, hävitati, rebiti puruks ja nüüd meil on sekundaarturgudel riigivõlgade ülesostmine, mis äh, on põhimõtteliselt äh, halbade riiklike laenude ülesostmine ja see läheb vastuollu Maastrichti lepinguga, aga sellegipoolest tsiteeritakse Maastrichti lepingut äh, kui äh, valijatelt saadud äh, mandaati tegutseda. valitsused, kes allkirjastasid selle, nüüd loomulikult näevad seda täiesti teisiti. kas te mitte ei peaks ise ka tunnistama, et see valuutaeksperiment kukkus läbi sellisel kujul, nagu ta pidi toimima? ja milline on teie plaan B, kui see teil üldse olemas on? ma tahaksin öelda nüüd äh, järgmist äh, nende mittetavaliste meetmete kohta, mida keskpangad on võtnud üle kogu maailma, mitte ainult Eurotsoonis. kui äh, vaadata tõendusmaterjali, siis osade keskpankade bilansi mahud on tõesti kasvanud tugevalt ja kui vaadata varade poolt nendes bilanssides, näiteks vaatame USA-d, siis on näha, kuidas on tehtud äh, otse ostmisi sekundaarturgudel. Teie to-, küsimus loomulikult äh, puudutab Eurotsooni, aga ma tahan panna asjad siin äh, teatavasse konteksti, meil oli suur äh, finantskriis ja osad keskpangad, õnneks mitte Euroopa Keskpank, aga mitmed äh, keskpangad on olnud äh, sekundaarturul põhilised erasektori ähm, võlakirjade ülesostjad. tegemist on ähm, teemaga, mis Euroopa Keskpanka puudutab tõesti väga limiteeritult keskpank on laenanud äh, finantsinstitutsioonidele nii, ja seda ei saa võrrelda Inglismaa pangaga, Bank of Englandiga või USA föderaalpangaga. nii et äh, Eurotsoon ei ole liikunud äh, selles suunas. aga nüüd teie küsimuse juurde tulles, ühtse rahanduspoliitikaga tsoonis äh, oli meil üleminekumehhanism, nii et pandi paika intressimäär ja siis vaadati, kuidas see kõikides süsteemides toimib ja on tõsi, et see üleminekumehhanism paljudes riikides ei toiminud ja seetõttu leidiski aset keskpanga ajutine sekkumine. ja nüüd tulles või viidates ka eelmise küsimuse juurde, Äh, mille esitas ähm, kolleeg Uudo, ma tean ainult eesnime, siis äh, Euroopa Keskpanga jaoks on oluline, et äh, stabiilsusmehhanismi arendatakse edasi ja kui vaadata nüüd asjasse puutuvaid liikmesriike, siis nad viivad ka vastavaid programme lõpuni. ma tahan veel kord toonitada, et kui vaadata neid operatsioone, siis loomulikult need on riskantsed ja bilansi osas on need riskid äh, limiteeritud ja programmid on ajutised. Äh, loomulikult äh, keskpanga kolleegid ja Ecofini kolleegid on ka käsitlenud just neid samu teemasid, mida teie ka tõstatasite. suur tänu. nüüd fraktsioonilise kuuluvuseta saadikute nimel keegi sõna ei soovi, nii et Venra Langen järgmisena tänan, härra Pratt. Teil on pikaline kogemus äh, Belgia riiklikus pangas ja nüüd te astute sammu kõrgemale. mul on äh, järgmine küsimus. kuidas te hindate hinnastabiilsuse teemat äh, koos teiste eesmärkidega, nagu näiteks täistööhõive, konjunktuuri toetamine, milline on teie arvates intressimäärade areng ja kuidas äh, te hindate Eurostabiilsuspakti? tänan. esimene küsimus ma arvasin, et ei esita stabiilset või tähendab traditsioonilist küsimust hinnastabiilsuse ja tööhõive võrdluse kohta, sest minu meelest äh, on nüüd äh, meil äh, küsimus siin selles, et kuidas tagada hinnastabiilsust ja finantsstabiilsust, see on uus väljakutse. näiteks kui vaadata äritsüklit ja finantstsüklit, siis need on täiesti erinevad, finantstsükkel võib olla palju pikem. ma ei arva, et hinnastabiilsuse ja teisalt äh, tööhõive majanduskasvu kohta on midagi uut äh, öelda. lepingudki on näidanud äh, selgelt, et kui inflatsiooni ootused on stabiilsed, siis meil on keskpangana palju mänguruumi, et toetada äritsükleid, aga see kõik sõltub esimese eesmärgi saavutamiseks see puudutab mitte ainult Eurotsooni, vaid ka teisi piirkondi. kujutage ette olukorda, kus äh, inflatsiooni ootus on palju äh, kõrgem ja keskpangad hakkavad kasutama ebakonventsionaalseid äh, meetodeid ja siis keskpank peab hakkama toetama majandus vastavalt. loomulikult need meetodid on ka limiteeritud ja sellest me ju ka täna oleme rääkinud. ühesõnaga kui valida juba ebakonventsionaalne poliitika, sest olud nõuavad seda, siis äh, rahvas jälgib väga tähelepanelikult seda rahanduspoliitikat, äh, mida aetakse. me peame olema väga ettevaatlikud selles osas, kuidas inimesed äh, näevad inflatsiooni ootuseid ja kuidas inimesed suhtuvad ostuvõime küsimusse. ma olen väga teadlik äh, arutelust äh, Saksamaal, mis äh, puudutab ka palgaläbirääkimisi. see on omakorda seotud ka Hiina stabiilsusega, siin midagi uut minu arvates ei ole. ma olen rohkem isiklikult mures finantsstabiilsuse, hinnastabiilsuse vahelise suhte osas robotkud, noh, äh, kui meil on näiteks äh, laenumull, siis äh, on olukord selline, et isegi kui sul täna on intressimäär madal, siis mulli puhkedes see mõjutab ka mm, hindade määra, võib tekitada deflatsiooni ja nii edasi. nii et pikas perspektiivis on seos hinna stabiilsuse ja finantsstabiilsuse vahel tõusetub küsimus, et äh, kui äh, antud oludes äh, tuleb teha teatavaid otsuseid ja näiteks kinnisvara hinnad tõusevad, on majanduskasv, aga inflatsiooni ootus ei ole kõrge, ütleme paari aasta perspektiivis, siis tekib pinge kahe eesmärgi vahel. ma usun, et äh, EKP praegusel hetkel jääb oma mandaadi juurde ja lähtub meie rahandusraamistiku kahesambalisest lähenemisest ja see on see raamistik, mille juurde me peame ka jääma. on selge, et Äh, Euroopa keskpankurid töötavad äh, ka Euroopa süsteemsete riskide nõukogus. seoses äh, väljakutsetega tuleb mõista, et keskpank lähtub oma mandaadist ja teiste ametite kaudu saab mõjutada siis ka ähm, finantsstabiilsust, hinnastabiilsust, aga keskpanga põhieesmärk on siiski hinnastabiilsus ja on võimalik äh, ära kasutada olemasolevat äh, raamistikku selleks, et ähm, soovi korral äh, mõjutada ka varade hinda. tänan. ja Europakt ja palun tehke nüüd üle viie minuti. Europakt, jah, see on samm õiges suunas, aga Äh, ka tehnilisel tasandil tuleb veel mitmeid aspekte täpsustada. keskpankurid on üldiselt äh, sellel arvamusel, et reeglid ei ole selles paktis äh, piisavalt ranged, sanktsioonide protsessis ei ole piisavalt automaatsust. ma tahaksin kohe lisada ka juurde, et äh, automaatsete sanktsioonide reeglid toimivad ainult siis, kui äh, rahvastik kui kodanikkond äh, neid toetab. siin on võimalik minna tõesti populistlike reaktsioonide teed ka, nii et peaks olema rohkem automaatseid sanktsioone, automaatseid korrigeerimismeetmeid, aga samas tuleb tähelepanu pöörata ka sellele, et rahvas toetaks neid meetmeid ja see on suur väljakutse tänan, Werner ja palun. Te mainisite mitu korda seda, et kodanikud peavad äh, toetama neid meetmeid, Euroopa Keskpanga põhialus on aga ju sõltumatus, kuidas te selle säilitate, rääkides kogu aeg kodanike toest? ja siin on äh, kaks äh, vastut-, Euroopa Keskpank äh, vastutab Euroopa Parlamendi ja teiste poliitiliste institutsioonide ees, nii et äh, Keskpank peab seletama teile, miks meie arvates on need rangemad reeglid olulised, näiteks eelarvepoliitika valdkonnas. aga kõik sõltub sellest, kuidas teie kui kodanike esindajad seda aktsepteerite nii et ma arvan, et see kuidagi ei mõjuta Euroopa Keskpanga sõltumatust. ja Keskpanga ülesanne on muidugi seletada kodanikele, miks need asjad on äh, olulised ja miks on oluline, et meil oleksid äh, automaatsed äh, reeglid ja et oleks stabiilsus- ja kasvupakti rakendamine automaatne. Liiem, palun ähm.. suur aitäh keskpanga president on praegu valmistamas kõiki ette selleks, et tõsta intressimäära, eriti tooraine turgude osas. tegemist on aga inflatsiooniga, mis ei tulene mitte rahandusküsimustest, vaid ta tuleneb äh, kuludest. kas te arvate, et kui rahanduspoliitikat sellistes tingimustes karmistada ka on õige lähenemisviis, arvestades, et see inflatsioon tuleneb ju kulude kasvust. ja et kas ei ole siin risk, riski kahjustada majanduskasvu hetkel, kui majanduse taastumine on nii ehk naa keeruline ja veel ajal, kui Keskpank ise kutsub üles riike eelarvedistsipliinile ning samuti palgadistsipliinile, sest et Jean-Claude Trichet on ju öelnud, et palkade äh, tõstmine oleks viga. nii et ühelt poolt äh, rahandusalased piirangud, eelarvepiirangud ning äh, palga piiramine, siis kas meie, ütlen meie sellepärast, et me loome ju majandusvalitsemist, mis äh, meie arvates on liiga protsükliline, samal ajal kui meie tootmisvõimsus ei ole saavutanud oma endist taset nii et äh, mida kavatsete te öelda, kui hakatakse rahanduspoliitikat kokku tõmbama? ma ei hakka mm, kommenteerima siin kõige viimaseid äh, avaldusi, aga kommenteeriksin teie lähenemist üldiselt. esiteks, äh, te räägite sellest, et tooraine kulud on kasvanud, tegemist on inglise keeles negative supply šokiga äh, see on ka väga kehv olukord, sellepärast et siin on eh, hinnasurve ehm, kasvule ja samal ajal teised negatiivsed mõjud, teiselt poolt aga jah, tõesti tegemist sellise negatiivse eh, pakkumise surve on kõige parem, kõige halvem variant üleüldse jah, olen teiega täiesti nõus, aga te rääkisite siin sellest pakkumise šokist. kui tegemist on negatiivse pakkumise šokiga, siis tõesti olukord on väga ebamugav, tegemist on dilemmaga. tõstatub küsimus, et kas see selline negatiivne pakkumisšokk on ajutine, kestev või mööduv kui see puudutab tooraineid, siis see tähendab, et tarbijariikides elatustase kahaneb ja samal ajal, kui see tootjariigide jaoks teinekord on väga hea. nii et see elatustase, mis langeb, siis peab vaatama, kas rahvas riigis sellega tervikuna nõustub või mitte. ja millised on selle šoki kõrvalmõjud, kas see šokk levib ka näiteks äh, hinna poliitikasse. nii et kõigepealt peab äh, vaatama seda, kas see šokk on mööduv või jääb see siia pikemaks ajaks ja teiseks äh, peab vaatama hindadega, mis toimub. näiteks, äh, kas on siin tegemist mingi inflatsioonilise ennetamisega, me ei räägi mitte ainult palgakuludest, vaid kuludest laiemalt majanduses üleüldse. teiselt poolt tegite veel teise märkuse, mis on kaheldav, öeldes, kui äh, on, kui suuresti kasutame ära tootmisvõimsust, räägite, et siin on tootmisvõimsust üle, ehk siis on selline tegutsemisruum, mis võimaldab äh, majanduspoliitikat äh, teatud viisil kohaldada. minu arvamus selles olukorras on selline, et et mõningad suured riigid ja mõningad äh, väiksed riigid tunnevad, et äh, tegelikult on tootmisvõimsus selline, et see on praeguses majandustsüklis ikkagi juba enamasti ära kasutatud. nii et vaadata riike, näiteks Saksamaad või väikest riiki nagu Belgia, siis äh, tegutsemisruum on tegelikult hoopis väiksem, kui võiks arvata. loomulikult seda võib veel pikemalt arutada ja viimane punkt. mõttelõng läks äh, siin kaduma. vist tahtsingi rääkida sellest tootmisvõimsusest ühesõnaga, kui tegemist on negatiivse pakkumisšokiga, siis küsimus seisneb selles, et kas riik sellega nõustub või et kas see kajastub kuidagi ka hindades ja vastus selles osas ei ole veel selge, ei ole veel selge, kas see šokk on äh, kestev või mitte. nüüd meenus siiski veel üks viimane punkt, see on lihtsalt selline tunne, ma ei tea, kas te olete sellega nõus, et kui äh, nominaalväärtused on väga pika aja jooksul suhteliselt nullilähedased, siis võib see teinekord tuua kaasa negatiivseid mõjusid riskikäitumise osas näiteks seda heidetaksegi ette Ameerika Ühendriikidele ja ka teistele tööstusriikidele, et kui selline käitumine kestab suhteliselt vähe aega, siis probleemi ei ole, aga kui see venib pikale, siis kuna majandussüsteemis on üldse suur ebakindlus ja kõik tahavad kasumit teenida, siis äh, minnakse sinna, kus on võimalik raha teenida ja kus riskid on suhteliselt äh, väiksed nii et paljud äh, arenevad riigid äh, just nimelt äh, sellise asjaga tegelevadki. nii et ühel hetkel need määrad peavad normaliseeruma rahanduspoliitikas, aga loomulikult siin mingisugust kõikehõlmavat arutelu, vabandust, hinnangut on väga raske anda, nii et see on täiesti normaalne, et me sellest siin räägime. tänan, järgmisena Wolf Klints ja siis äh, Gay Mitchell, sellepärast et ta peab äh, varsti lahkuma. palun, Wolf. finantskriis äh, näitas, et äh, EKP ja teised keskpangad ei vastutanud mitte ainult valuuta stabiilsuse eest, vaid ka finantssüsteemi stabiilsuse eest ja te võtsitegi tarvitusele ebakonventsionaalsed meetmed äh, koostöös äh, valitsustega. sai selgeks, et Keskpanga sõltumatus oli põhimõtteliselt äh, piiratud. kas te olete nõus äh, sellega, et keskpanga ülesannetesse tuleks sisse kirjutada, et ta ei vastu ainult, vastuta ainult valuuta stabiilsuse, vaid ka finantssüsteemi stabiilsuse eest. Kreekal on nüüd äh, võlamäär sada viiskümmend või sada viiskümmend viis äh, protsenti. Broiler Sapi on teised äh, üritanud äh, nüüd paika panna kõige optimistlikumad stsenaariumid ja need näevad ette, et Kreeka ei suuda kunagi tagasi maksta. kas Kreeka suudab vähendada oma võlgu sajale protsendile ja kas peale seda algab siis uus võlgade tõus? suur tänu. mis puudutab teist küsimust, siis ma ei ole teiega nõus. ma annan klassikalise vastuse siin Foorumis, aga ma võtan seda tõesti väga tõsiselt. ma arvan, et meil on tugev äh, programm. ma olin äh, hiljuti ka Kreekas ja arutasin neid küsimusi. meil on vaja aega. praegu alles on pikendatud äh, programmi perioodi. teistes riikides, äh, kus on olnud äh, kõrge võlamäär, nagu näiteks Belgias minevikus, on jõutud põhimõtteliselt primaarülejäägini aga Kreeka jaoks on põhiküsimus nominaalkasvus, et äh, saada välja sellest äh, võlaspiraalist. me anname Kreekale võimaluse, meil on vaja aega, see on esimene vastus, ehk siis vastus teisele küsimusele. aga nüüd äh, teie küsimuse alguse juurde, võla ümberstruktureerimine. Te ju teate, et äh, me peame täpselt järele mõtlema selle üle, mis juhtub äh, siis, äh, kui ühte riiki mitte aidata, osad leiavad, et välismõjud saavad olema limiteeritud, teised arvavad teistmoodi, nende hulka kuulun ka mina meil tuleb äh, Kreeka programmile anda võimalus, see on tõesti väga range programm, aga riigid on ka sellele pühendunud, nii et tuleb anda Kreekale võimalus ja mitte rääkida, et äh, nad ei äh, suuda kunagi edu saavutada. restruktureerimine on riigile väga raske. ja mis puudutab teisi küsimusi, siis nagu ma ütlesin härra De Langenile, siis äh, tegemist on tõesti väga keerulise ja tõsise teemaga. meil on see kahesambaline lähenemine ja kui vaadata nüüd äh, monetaarsektori äh, bilanssi, eriti just krediidi osa, siis seda ei ole piisavalt kasutatud ja kui rääkida raha pakkumisest, perioodil enne finantskriisi, siis on selge, et äh, infot tuleb kasutada uues äh, monetaarses raamistikus. aga te küsisite, et kas me peaksime mandaadi uuesti kirjutama. ei, see oleks väga ohtlik kui tegeleda finantsstabiilsusega, siis selle eest vastutavad äh, mitmed äh, asutused ja lõppkokkuvõttes rahandusministeeriumid, sellepärast et kui hakatakse eravõlga restruktureerima, siis on tegemist ju maksumaksja rahaga, on tegemist äh, poliitiliste küsimustega ja ja kui mandaat ümber sõnastada, siis vastutused lähevad täiesti segi praegune raamistik võimaldab äh, piisavalt äh, mänguruumi, et tagada nii hinnastabiilsus kui ka finantsstabiilsus. Euroopa Liit keskendub eelkõige hinnastabiilsusele, aga see peab olema natukene rohkem tulevikku suunatud eesmärk kui seni ja me peame omama rohkem infot kui minevikus, need on need õppetunnid, mis meie oleme saanud. Äh, see on väga oluline küsimus, mis te tõstatasite. keskpankuril peab olema infot, mida annavad järelevalvajad. mõnikord keskpank ise on ka järelevalvaja, nii et äh, seda infot saab jagada aruteludes rahanduspoliitika kohta aga Euroopa Keskpangal ei ole otsest pankade järelevalvamise kohustust, mis on minu arvates äh, täna sel hetkel hea, aga üleminekumehhanismi jaoks äh, tuleb mõista kogu äh, süsteemi ja on kindlasti vaja ka mikrotasandi infot ja seda me plaanime ka hankida, see on loomulikult väga suureks väljakutseks täna. tänan, Kei, palun. tänan, äh, proua esinaine. tänan, et andsite mulle varem sõna, kuna pean varem lahkuma minu arvates on märkimisväärne see, kui ainsad inimesed, kes võtavad vastutust kanda, on Iiri maksumaksjad, mitte Euroopa Keskpank, kes andis oma panuse eh, sellesse kriisi ei arvestatud eh, hoiatustega, näiteks ma ise kaks ja pool aastat tagasi rääkisin siin eh, varainflatsioonist ja samuti äh, Saksamaa investeerijad äh, Iirimaal ei vastuta, Iiri äh, pangad ei vastuta ja Iiri maksumaksjad vastutavad. ja nüüd meil on võlamäär tõusnud kolmekümnelt protsendilt üle saja protsendi ja meie inimesed maksavad selle kõigi eest ja selles olukorras on minu arvates ääretult laiduväärt, et ühe suure riigi finants äh, minister, kus on äh, ettevõtluse maks kaks kolmandikku Iiri äh, maksumäärast kasutab nüüd äh, iirlasi äh, nagu äh, patuoineid ja ma ei tea, kuhu on siin äh, kadunud äh, vabadus, vendlus, võrdsus, see on täiesti vastuvõetamatu. kas te olete nõus sellega, et on e Euroopa Liidu huvide vastane paluta või lasta ühel liikmesriigil kanda äh, kogu ebaproportsionaalset äh, koormat ja nüüd äh, praegu tehakse Iirimaale ebaõiglaselt liiga um,. ma mõistan seda olukorda ja olen siin keskpankuri rollis, ma võin eraviisiliselt teiega seda olukorda pikemalt arutada, aga keskpankurina ma tegelikult ei saa aru teie Euroopa Keskpanga argumendist selles osas, milline vastutus tal oleks. keskpangad oleks üleüldiselt pidanud tsüklile suuremat tähelepanu pöörama, see on õppetund, äh, mille on omaks võtnud äh, kõik keskpankurid, keda ma tean. ei vaadatud piisavalt rahandustsükli nõrkusi. pankade äh, nõrkus ja stabiilsus ei ole Euroopa Keskpanga roll. Nema, keskpank ei pea järelevalvet selle üle pidama. jah, tõepoolest varade inflatsioon, selles osas oleksime pidanud rahandustsüklitele suurema tähelepanu pöörama, aga see ei puuduta tegelikult kõiki Euroopa Liidu liikmesriike, vaid mõnesid. kõigil on oma vastutus äh, siin praeguses olukorras, aga mul on tunne, et tegelikult see vastutus jaguneb siiski teistmoodi ja minu teine küsimus, et nüüd, kui liikmesriik peab võtma oma kanda koora, mida ta ei suuda kanda, siis mida te sellest arvate? ma tegelikult ei tea, milline selle koorma piir on. ma mõistan teie riigi raskusi väga hästi. ma tean, et pärast kriisi on kerge seda öelda, aga üks asi, millele järelevalve ning pankade töötajad pöörasid tähelepanu enne kriisi või oleks pidanud pöörama, on see, et kuidas tagada selline äh, tugev raamistik, mis võimaldaks vältida selliseid olukordi. paraku seda ei tehtud enne kriisi, finantssektor äh, arenes omasoodu. ja siis, kui äh, kriis tuleb, siis maksumaksjad surutakse nurka. nii et kuidas saada hakkama praeguse olukorraga see otsus on poliitilistel organitel. aga minu arvates tõesti tegemist on tragöödiaga. suur aitäh. nüüd on sõna Keil, palun. suur tänu mina esitan küsimuse Vicky Fordi nimel, kes pidi minema teise komisjoni, et oma raportit tutvustada. nüüd kes, Euroopa Keskpank on tegelikult mõningates liikmesriikide suhtes kõige suurem riigivõla kandja. ja mida te arvate swap idest, nende tulevikust? tõepoolest probleemid on väga suure mõjuga, aga tegelikult siin on tegemist kahekordse läbikukkumisega. ma rääkisin siin äh, USA Föderaalreservist. Need varad on põhimõtteliselt äh, nagu tagatiseks äh, likviidsusele, mis ei ole sama kui osta midagi turul teine küsimus puudutab neid äh, swap'e ja siin mainiti ka finantstehingute maksustamist. kui te vaatate kirjalikku vastuseid, siis ma tegelikult äh, rääkisin hindade kujunemisest finantsturgudel ja CDS on äh, üks sellest mehhanismist. CDS turgudel, kas see hindade kujunemine on õige või mitte, kas see kujuneb korrektselt või mitte ja seda saab tegelikult kasutada kõikides äh, kontekstides. minu arvates on CDS-ide osas vaja suuremat läbipaistvust ja kindlasti kes vastaspoole kliiringu osas eh, tuleb teha sama, aga nagu ma juba ütlesin, siis kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta lõpp kindlasti esitab meile suuri väljakutseid, sest et meil on eh, teha kahe, vähem kui kahe aastaga üsna palju. kui rääkida konkreetselt eh, krediidiriski vahetustehingutest, ja äh, lühikeseks äh, müümisest ja sellest, et need, see tuleks keelata, siis mina selles täiesti veendunud ei ole. Thank you very much um.... suur aitäh. Anni, palun. suur tänu. Sharon ja tahaksin tänada ka härra Praati suur aitäh vastuste eest. nüüd äh, tunnen, et peaksin teile esitama järgmise küsimuse. loomulikult võlakoormust tuleks vähendada, aga need väga ranged äh, piirangud on viinud majanduskriisini ja tegelikult võlaprobleemi ei ole need aidanud lahendada. siin on tõeline vajadus äh, vähendada võlakoormust mitte ainult Kreekas minul oleks teile üks küsimus. mida arvate sellest, millest rääkisime enne ülemkogu? nimelt anda stabiilsusmehhanismile võimalus osta teisestelt turgudelt äh, laenu seda oleks võimalik ju likviidsuse toetamise raames teha ja siis anda äh, riikidele laenu väiksema intressimääraga selleks, et nad saaksid oma äh, laenu tagasi osta, nii et kas see oleks võib-olla keskpikas perspektiivis tehtav? mina isiklikult äh, ei ole osalenud hilistes läbirääkimistes, aga kui ma keskpangandusest tegutsevatest inimestelt olen saanud õiget infot, siis äh, finantsstabiilsusmehhanism tagab üsna suure paindlikkuse instrumendina. isiklikult arvan, et siin tuleb eristada äh, fondi, mis äh, ostab midagi üles teisestelt turgudelt ja see, kui fond laenab ise raha, mina eelistaksin seda teist varianti, sest et parem Äh, sellel riigile laenata selleks, et ta saaks ise osta. loomulikult, kui tegemist on laenajaga, siis äh, mahud on oluliselt suuremad. aga nii ehk naa, erasektoris on sellist asja juba näha, näiteks kui eraettevõtted või pangad satuvad raskustesse nüüd, kui äh, raskustesse sattunud äh, müüjad tahavad sellest probleemist väljuda ja kui hakata siin midagi ostma, siis peab ikkagi vaatama, kuidas turg sellele reageerib. turg mõistab, et äh, ahah, siin on see alusmäär, aga kui see on liiga kõrgele seatud, mis siis saab? nii et siin on tegemist juba fondide selle mõjusurusega, mis fonde praegu hetkel mõjutab loomulikult on need arutelud, ei ole veel lõpule jõudnud ja ma vabandan, sest et ma ise ei ole otseselt nendesse kaasatud. et küsimus äh, tekib, et millistel tingimustel seda kõike teha. stabiilsus, äh, fondil on kasutada terve rida instrumente, kui ma pressivahendusel sellest õigesti olen aru saanud suur aitäh! Thank you very much uh,, Mr Pratt, I have suur tänu, härra Pratt, minul oleks kaks küsimust ja ühele neist on väga lihtne vastus, see on ei või jaa vastus. ja ma lootsin, et tegelikult Anni Podimata esitaks selle küsimuse. lugesin teie analüüsi aga nüüd siis lihtne küsimus, kas teie arvates oli tark otsus, see, mille me tegime eelmisel nädalal siin kojas, et me tahame finantstehingute maksustamist, kas see oli tark otsus? ma ei ole väga ei või jaa inimene. aga tahaksin öelda järgmist. ma ei ole täiesti veendunud ma ei tahaks äh, siin kuidagi teid hukka mõista, aga ma ei ole veel täiesti veendunud. dokumendid, mis on ringi käima saadetud siin komisjonis, on väga põnevad, kuigi ma ei ole täielikult veendunud, kui ma ettepanekust õigesti olen aru saanud, siis kutsutakse komisjoni üles tööd tegema selle öö, äh, Äh, tehtavuses. minule ei valmista probleeme mitte need maksud, vaid see, et kas see finantstehingute maks vähendab äh, vara hin-, äh, aktsiahindade kõikumist ja ma ei ole täiesti veendunud, et finantstehingute maks midagi sellist muudaks. aga samas ma ei saa aru, miks ei võiks seda pikemalt arutada aga ma ei ole veendunud. see oli see lihtne küsimus, võib-olla olete liberaal ja seepärast kahtlete. minu arvates igal koosolekul peab nüüd rääkima ka sellest, mis toimub Jaapanis ja tahaksin teada, kuidas see võib mõjutada Euroopa Liitu ja Euroopa rahanduspoliitikat, millised on infla-, inflatsiooni ootused ning mis võib juhtuda intressimääradega? see on hetkeolukorras keskseks küsimuseks, palun analüüsige seda pigem. ja aitäh, ma lootsin, et seda küsimust mulle ei esitataks. me rääkisime siin tragöödiast ja olukord ei ole veel lahendatud ja väga raske, kui me vaatame siin aktsiahindu ja kuidas need üles-alla kõiguvad, siis loomulikult meil kõigil on väga raske sellega hakkama saada. me nägime sarnast olukorda ka äh, üheteistkümnenda septembri äh, sündmuste järel, kohe tuleb sekkuda hoolimata aset leidnud tragöödiatest. viimastel päevadel oli kõige olulisem tagada see, et kõik, kogu infrastruktuur Jaapanis korralikult töötab ja üks minu äh, vastutuse alla jäävaid ülesandeid oli äh, arveldussüsteem või arveldusinstitutsioonid, äh, mis aitaksid Jaapani turge. kohe võtsime ühendust oma infrastruktuuri haldajatega, arveldussüsteemid toimivad Jaapanis rahuldavalt ja pidevalt saame ajakohustatud informatsiooni, nii et see on osa minu tööst. millised on selle kriisi mõjud, me teame, et esimesena tekib energiavarustuse küsimus, arutelu on käimas sellel, selle teema ümber ka Saksamaal ja teistes riikides, eriti tuumaenergeetika osas ja kohe torkab pähe ka ebakindluse küsimus. sest et on ka teisi ebakindluse koldeid maailmas, näiteks Lähis-Ida. finantskriis ei ole veel minevikus ja äh, probleem on veel lahendada tavaliselt ka sellised sündmused, mis Jaapanis aset leidsid, mõjutavad majanduskasvu negatiivselt. kui vaadata nüüd, äh, milline oli olukord üheksakümne, pärast üheksakümne viienda aasta maavärinat, ma ei oska öelda, kas me suudame seda kuidagi siin võrrelda, sest et praegune katastroof ei ole tegelikult veel läbi. harilikult äh, tootmine teravalt äh, langeb ja siis kohe jälle kerkib, sellepärast et on vaja riik uuesti üles ehitada ja kui vaadata aktsiahindu äh, viimaste, viimase kolme päeva jooksul, siis seda on ka näha, et nad langevad järsult ja siis jälle tõusevad. ma tegelikult ei tea, ma ei oska veel öelda, milline hinnang olukorrale anda. riigivõlg on muidugi teine küsimus äh, Jaapanis, mis pähe torkab me peame nüüd äh, aja osas olema veidi distsiplineeritumad ja järgmine küsimus on Joselt, palun. tahaksin väikse täpsustust. parlament nõuab juba kaks aastat komisjonilt seda, et nad tuleks välja ettepanekuga panganduskriisi lahendamise mehhanismi osas komisjon aga jätkab oma äh, plaanidega nii, nagu midagi ei oleks juhtunud ja nüüd tahaksin siis näha, kas nad midagi ka kiirendavad. nüüd, kui ülemkogu on juba heaks kiitnud selle, et alaline mehhanism ostaks turgudelt riigivõlga, siis kas Euroopa Keskpank peab ja plaanib jätkata riigivõla ülesostmist ka teisestel turgudel või siis kas keskpank jätkaks äh, raha laenamist liikmesriikidele selleks, et nad ise ostaksid üles oma laenu. ja minu küsimus on väga konkreetne. Euroopa võlakirjade kogu äh, väärtus, äh, nii et ta ei paneks ohtu meie tervet majandust, siis äh, tagaks see hoopis suurem, suurema likviidsuse, nagu Ameerika Ühendriikides. kuidas väheneks võlakirjade väljastamise maksumuse, kui selline turg tegelikult ka loodaks? Thank you um,, I have been asked to, to answer extreme- mul paluti vastata väga lühidalt, aga paraku tegemist on väga keerulise küsimusega. esiteks, kriisilahendusmehhanism terves regulatiivreformis ju selle küsimuses ei ole mingit edasiminekut toimunud. kui rääkida pankadest ja sellest, et äh, neid oleks äh, kergem äh, haalata, siis midagi ei ole tehtud. see on tõesti kõige olulisem prioriteet ja komisjon on teinud muidugi väga head tööd, aga tundub, et nad ei ole seda teinud kuigi isukalt. nii et see on väga oluline küsimus ja praegu hetkel majanduskriisis äh, maksame me selle ettevaatamatuse eest, mis varem oli väga levinud. nüüd teiseks, minu arvates keskpank ei peaks laenama raha riikidele selleks, et nad ostaksid üles oma võlga teisestelt turgudelt no but I don't know how the primary <laughs> mechanism would work, I don't know. ma ei tea, kuidas see esmane mehhanism töötaks, mis tingimustel ja nii edasi, see on mul kõik väga ebaselge. kordaksin üle vaid seda, mida ma juba ütlesin, keskpank ei ole loodud selleks, et osta midagi teistelt turgudelt, võib-olla ainult lühikeseks perioodiks, näiteks üleminekumehhanismi raames, aga ühel hetkel peab küsimust vaatama teisest vaatenurgast ja mitte enam keskpangandusest lähtuvalt ma tean, et see on tõesti väga keeruline teema. nüüd need äh, eurovõlakirjad, eurobondid, põhimõtteliselt võib-olla ühel päeval meil need ka on ja siis on meil turg likviidsem, ma ei oska öelda, kui parem olukord sellepärast on, et turg on likviidsem Saksamaal näeme näiteks, et pikaajalised intressimäärad on ju väga madalad. aga kui stiimulid ei ole õiged, siis ei ole võimalik äh, midagi teha. meil on vaja solidaarsusmehhanismi, ei saa kõigest sellest rääkida abstraktselt, on vaja väga tugevat raamistikku, mida meil hetkel ei ole, eriti stiimulite osas, sest et see nõuaks ju solidaarsust ma tean, et siin on igasugused äh, Blue Bondi ja Red Bondide alased arutelud, aga mul on tunne, et äh, see idee ei ole veel päris küps. nii et see õige aeg ei ole veel käes, meil ei ole veel kõiki vastuseid. suur aitäh, meil on veel kaks küsimust. Alisa, palun suur aitäh, suur rõõm, et olete siia täna tulnud ja siin oleks küsimus teile. meie, kes me esindame oma kodanikke, meil on ikka jälle raske neile anda mingisuguseid vastuseid, kui nad küsivad, et kuidas on võimalik rääkida avalikult Eurotsooni riikide pankrotist või makseraskustest samal ajal, kui Euroopa Liit ei ole suutnud lahendada suurte ja väikeste pankade probleeme. Te vastasite siin ära Garcia Margallo küsimusele, aga mul oleks meeldinud, et te räägiksite sellest rohkem. nimelt, millist rolli saab keskpank mängida ma ei räägi siin vaid süsteemsetest riskidest, tööd on veel palju. ja vaatame siis, millised on äh, sellised arengud, mis meile muret tekitavad. loomulikult teie osalesite kuulamisel ka eksperdina. meie parlamendina oleme teinud panganduskriisi lahenduseks Euroopa Liidu põhise pakkumise komisjon oma ettepanekus plaanib luua aga terve rea siseriiklikke fonde ja mitte Euroopa Liidu fondi. see tegelikult on risti vastupidine sellele, mida meie oleme planeerinud. kui me vaatame aga üheteistkümnenda veebruari otsust ja toon siit välja Eurotsooni ülemkogu järeldused reeglid on paigas selleks, et saadama hakata ükskõik millise pangaga, mis on kuidagi nõrgestatud. kordan üle. ja edasi öeldakse, et selleks, et tugevdada finantsstabiilsust, peavad liikmesriigid panema või rakendama ellu meetmeid vastavalt ühenduse õigustikule. see loomulikult ei lahenda seda probleemi, et mõned pangad on lihtsalt liiga suured selleks, et pankrotti minna uh,. Very much uh, agree with, with uh, suur aitäh, ma olen põhimõtteliselt teie märkustega nõus ja osale teie märkustest juba reageerisin enne. nimelt, et ühes võtmetähtsusega küsimuses ei ole erilist uh, arengud toimunud. ma saan aru, et ma pean jääma väga lühisõnaliseks. rääkisite ka väga delikaatsest küsimusest, milleks on finantssüsteemide järelevalve. ütleme siis headel aegadel. ma tõesti tahaksin näha, kuidas see toimib siis, kui kõik on juba jälle normaalne minevikus oli väga raske saata välja mingeid selgeid signaale eh, mullide kohta, kinnisvaraturgude kohta. Eh, mina olin ka pangandusjärelevalve ametis siin Belgias, mis selliste küsimustega tegeles rääkisime just sellistest liialdustest, kui on tegemist mingi kinnisvaramulliga või muuga või kui vara väärtus eh, küll tõusis, aga samal ajal üritati ikka jälle öelda, et ei, tegelikult läks, oli olukord hoopis juba teistsugune. oluline oleks see, et äh, sõltumatud signaalid saadetaks välja. loomulikult headel aegadel teha koostööd kohalike võimuorganitega, äh, kui neile öelda, et äh, hinnad on liiga kõrged ja hakake nüüd midagi tegema sellega, siis praktikas on seda väga raske teha, see on kõik väga poliitiline ja kui me räägime siin valitsustest, siis kõige olulisem on teada, kuidas see kõik tööle hakkaks. Resu-, rääkisid resolutsioonist ja mis saab kodanikega. kõige olulisemaks küsimuseks on äh, süsteemi vastupidavus ja see ei ole hetkel piisav. siin on palju räägitud likviidsusnõuetest, aga mitte eriti palju institutsioonide äh, struktuurist. näiteks äh, süsteemselt olulised finantsasutused, sellest ei ole eriti räägitud, välja arvatud vaid äh, see keskne vastaspool. põhimõtteliselt on teil äh, raamistiku osas õigus, nagu ma enne juba ütlesin, siin osas ei ole midagi eriti tehtud. aga komisjon on äh, kriisi algusest peale juba üritanud väga tugevalt tegutseda. vabandust, ma ei süüdista komisjoni, aga mul on tunne, et me liigume Euroopa Liidu lahendusest edasi või pigem tagasi siis äh, terve rea riigisiseste lahenduste juurde ja olen nõus, sest et te rääkisite võimalusest, et võiks loo-, et võib-olla luuakse mingisugune Euroopa fond, mis saaks sekkuda kõikides riikides. esialgu räägiti palju sellest, et äh, pangad peavad maksma teatud tasu, mis läheb äh, kriisi lahendamise fondi, sellest sai edasi maksustamine Äh, siis sai sellest midagi väga riigisisest, äh, ühed liikmesriigid jälle väitsid, et panku ei maksustata piisavalt, teised rääkisid vastupida, vastupidist. nii et selles osas olen teiega täiesti nõus. viimane küsimus, Astrid, palun. suur tänu, proua esinaine. härra Trichet siinsamas äh, hoiatas meid mitmeid kordi finantstehingute maksustamise eest, kui seda tehakse vaid Euroopa Liidu tasemel või siis äh, põhimõtteliselt vaid Eurotsoonis. aastaid äh, mõistis ta hukka isegi palkade indekseerimist tarbijahind, tarbijahinnaindeksi suhtes mis te sellest arvate? suur aitäh kahest, kahe küsimuse eest, kõigepealt finantstehingute maksustamisest. minu arvates äh, on see küsimus, mis äh, väärib äh, arutelu, aga minu arvates me ei saavuta läbi selle meie eesmärki, mis on hindade kontrollimine finantsturgudel. see, et tihtipeale on hind kõrgem kui tegelik väärtus, siis ma ei usu, et finantstehingute maksustamine seda olukorda parandaks. teiselt poolt küsimus, mida parlamendis arutati, on sissetuleku küsimus, see on küsimus, mis keskpankurina mind puudutab vähem dokumentide kvaliteet on selles osas ikkagi oluliselt äh, kasvanud ja seega on arutelu ka hoopis professionaalsem kui näiteks kümme aastat tagasi. võib-olla tasuks äh, seda uurida, aga põhimõtteliselt see hindade suhtes turgudel äh, midagi ei tee. nii et väärtpaberiturgudel see kindlasti midagi ei muuda edasi, teine küsimus, see on minu oma kodumaal väga delikaatne. väga oluline on see, et ükskõik millised mehhanismid need ka ei oleks, ei äh, tooks endaga kaasa seda, et kui tekib šokk näiteks äh, tooraine hindade osas, et ei juhtuks seda, et see, need institutsioonilised mehhanismid kaitsevad vaid teatud hulka inimesi, näiteks neid inimesi, kelle palgad on indekseeritud, aga mõjutab negatiivselt teisi, nii et negatiivne šokk, see tähendab riigi vaesustumist ja on väga raske nõustuda sellise olukorraga, on ka teised olukorrad, kui näiteks äh, ettevõtted oma konkurentsipositsiooni äh, tõlgendavad oma hindadesse. Belgias äh, palku indekseeritakse ja minu arvates Luksemburgis ka näiteks esimene naftašoki puhul loodud mehhanism oli väga kehv, sellepärast et see kaitses osa rahvast šoki eest, aga teine osa rahvast pidi hakkama saama selle negatiivse pakkumisšokiga. nii et indekseerimine peaks olema eraldatud nendest negatiivsest pakkumisšokkidest. minu arvates Belgia indekseerimissüsteem ei ole piisavalt vastupidav mainitud šokkidele see tuleks kindlasti ümber vaadata selleks, et näha, et kui tekib selline šokk, mis mõjutab näiteks toorainete hindu, siis kas see indekseerimine tähendab seda, et see kandub kõik kohe liiga kiiresti üles ettevõtete kuludesse. nii et on sellised institutsioonilised mehhanismid, mis tähendavad seda, et kui tekib šokk, siis kohe see kandub edasi hindadesse. näiteks kui nüüd tubaka hind neutraliseeritakse läbi indekseerimise, siis tegelikult võtmeküsimuseks on see, et kas ei peaks neutraliseerima hoopis midagi muud või äkki peaks tegema hoopis nii, nagu Jean-Claude Trichet on öelnud, et indekseerimine tuleks täiesti ära kaotada nii et kui mehhanism tegelikult midagi ei neutraliseeri, siis näete, millised tulemused praegu on. Äh, Belgias on inflatsioon kõrgem eurotsooni inflatsiooni keskmisest, aga loomulikult siin ei ole vaja vaadata mitte ainult äh, indekseerimist, vaid ka äh, konkurentsipoliitikat ja seda, kui konkurentsivõimelised on teatud turuosaliste hinnad nii et me ei räägi ainult indekseerimisest, vaid sellest, kuidas šokid mõjutavad hindu laiemalt, aga siiski ka indekseerimisest. okei okay,, thank you very much. suur aitäh! sellega on siis küsimuste voor lõppenud. me arutame saadikutega seda suletud uste taga ja need, kes ei ole rahvasaadikud, siis palun eh, lahkuge saalist